Äh, institutsioonide vahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa, et see lõige üks äh, kodukorrast e. ning raportid, mis, ähm, mille teemal hakatakse läbi rääkima, on kättesaadavad täiskogu päev-, koduleheküljel ning nende äh, pealkirjad avaldatakse meie täiskogu istungi protokollis. vastavalt artiklile kuuskümmend üheksa, et see lõige kaks kui eh, teatud arv eh, fraktsioone või eh, saadikud esitavad, esitavad taotluse homme keskööseks teisipäeval, kahekümne neljandaks oktoobriks, siis see otsus on, läbirääkimisi alustada on kinnitatuks, kui parlamendis ei esitata taotlust läbirääkimiste osas hääletust nõudes, siis võivad komisjonid oma läbirääkimisi alustada vastavalt artikli eh, sada viis kodukorrast on